kallid kolleegid, palun võtke kohad sisse. alustame teise sessiooniga parlamentide äh, vahelisel kohtumisel Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat, vaadates siis samuti Euroopa semestri tsükli teemadel, enne kui äh, me selle punkti juurde läheme, võtame kokku parlamentide vahelise komitee kohtumise tulemused, meil oli eelarvekomisjoni ja majandus- ja rahanduskomisjoni koosolek erinevatel teemadel. EKONi komisjon arutas kahte teemat Euroopa Liidu koordineerimist, mis puudutab agressiivset äh, maksukavandamist, maksudest kõrvalehoidmist ja maksupettusi, samuti äh, finantsteenuste järelevalveasutuste tegevust, äh, eriti just pangandusliidu raames. siin on kaks teemat, mis on üliolulised. koostöö siseriikide parlamentide ja Euroopa parlamentide vahel on ülioluline, vajalik. esimese teema puhul arutasime me maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise küsimusi ja siis teisi Äh, probleeme, mis on seotud maksude vältimise ja agressiivse maksukavandamisega, samuti me kuulasime ära, kuidas äh, härra volinik kavatseb neid probleeme lahendada Euroopa Liidu tasandil. kõnelejad leppisid kokku, et on vaja teha äh, vahe sisse sisse äh, maksudest kõrvalehoidmise maksupettuse vahel ning äh, samuti maksude vältimise vahel, mis äh, on tehniliselt seaduslik, kuid tegelikult moraalselt küsitava väärtusega tegevus. samuti esitasime küsimusi, kuidas nende probleemidega tegeleda ja meil oli peaaegu üksmeelne seisukoht, et praegune olukord peab paranema mõned kolleegid tulid välja väga konkreetsete näidetega selle kohta, kuidas äh, mõned korporatsioonid näit-, tegutsevad kahekümne kaheksast suurest äh, ettevõttest, äh, suurest ettevõttest Hispaanias kakskümmend viis on oma registreeritud asukoha registreerinud kusagil mujal riigis ja maksavad seal makse nii et küsimus selles, et äh, tuleb maksta makse seal, kus see lisandväärtus äh, tekib. ja mulle tundub, et äh, kolleegid, kolleegide vahel siin mingisuguseid erimeelsusi ei olnud selles küsimuses, me mõistsime, et siin on ka väga mitmed erinevad pädevused ja vastutusalad mängus maksude küsimuses. Euroopa Liidu institutsioonide pädevuste küsimus, parlamendi roll on siin veidi piiratud, aga teiselt poolt siseriiklikel parlamentidel on ülioluline roll siin mängida. me arutasime läbi erinevad äh, mõisted, kuidas harmoneerida, koondada, kuidas teha rohkem koostööd omavahel, me jõudsime üksmeelele selles osas, et tegemist on kiireloomulise küsimusega. nimelt, meil on vaja edasi liikuda me tervitasime neid esimesi samme, mille komisjon ja liikmesriigid on vastu võtnud teatud äh, valdkondades, kuid peab ütlema, et jah, me võtsime endale eesmärgid, et saame järgmisel aastal kokku ja paneme paika selle või arutame läbi siis selle, mis me saavutanud oleme, Euroopa Parlament hakkab arutama konkreetset algatust, milline on see õiguslik äh, vorm, kas see on uurimiskomisjon, kas on uurimisraport, need küsimused on praegu veel arutelu all, me tegeleme sellega sel nädalal. aga jah, Euroopa Parlament tuleb välja ka õigusloomelise äh, raportiga antud teemal ja me kindlasti teeme koostööd riiklike parlamentidega selle raporti koostamisel teine teema. me äh, tunnistasime seda, et pangandusliidu puhul on äh, teatud revolutsioonilisi aspekte pangandusjärelevalve Euroopa Liidu tasandil tuleb ka konkreetsed vastutusalad paika panna, kõnelejad äh, rääkisid praegustest äh, seaduslikest äh, meetmetest, mis võimaldab järelevalvet paremini teostada nii Euroopa Parlamendis kui ka siseriiklikes parlamentides, me arutasime seda, kuidas oleks võimalik sellist tööd parandada ja koordineerida. sõltumatus on siinkohal oluline faktor, aga see sõltuma, sõltumatus nõuab ka teatud tase tasemel järelevalvet ja kontrolli. meil oli võimalus arutada ka teisi elemente, mis on seotud pangandusliiduga, finantseeskirjadega ja õigusaktidega ning samuti me rääkisime sellest puuduvast sambast pangandusliidus ja Liisa rääkis sellest äh, väga konkreetsete sõnadega, väljendas ennast väga konkreetselt ja seda, et meil on vaja ühtset järelevalvet, kriisilahendussüsteemi ja kõiki neid mehhanisme, mis on praegu juba äh, alguse saanud äh, kriiside lahenemise, lahendamiseks ja me leiame, et selle uue mudeli eesmärk on see, et maksumaksja ei pea enda õlule võtma äh, kogu seda koormat, äh, mis nende sekkumiste tagajärjel võivad tekkida. mõned kolleegid riiklikest parlamentidest rääkisid ka, et äh, selles mehhanismis on teatud puudujääke ja meie rääkisime neile, kuidas me sellise pangandus ülesehitus ja mehhanismi õigusaktiga tegeleme. seda, see on üks oluline aspekt, mida me praegu just arutame nii palju siis kokkuvõtteks selle kohta, mis siin hommikul toimus, nüüd annan Marita Ulskogile sõna, kes räägib sellest, mis Empli komisjonis toimus. suur tänu, härra Gualtieri. meie koosolek, mille tööhõive komisjon korraldas, jagati kaheks sessiooniks. esimeses sessioonis tegelesime me tööhõive ja sotsiaalset Äh, indikaatorite tulemustabeliga makromajanduslike ebatasasuste menetluses ja teine rääkis äh, strateegiliste investeeringute plaanist. Äh, mitmed kõnelejatest rõhutasid, kui tähtis on töökohtade loomine, sealhulgas keskenduti sellele, et töökohad peavad olema kvaliteetsed. Euroopa tulevik ei saa rajaneda ebastabiilsetel töödel me ei saa võistelda madala kvalifikatsiooniga ja madalapalgaliste töökohtade abiga ja seda mitmed sõnavõtjad ka rõhutasid. Maria äh, Martines, kes oli äh, Hispaania senati tööhõivekomisjoni juhataja rääkis äh, fiskaalse konsolideerimise reformidest, mida Hispaania on ette võtnud viimaste aastate jooksul ning rõhutas, et nii kasv kui tööhõive äh, näitavad praegu äh, ülesmäge trendi äh, ning äh, see on ka tänu mitmetele tööturu ning ka struktuursetele reformidele, mis Hispaania on läbi teinud. edasi toimus küsimuste ja vastuste voor nii Euroopa Parlamendi kui ka Rahvusparlamentide liikmete vahel ning seal rõhutati selles, et äh, nulltunni ja muud äh, nõrgad sotsiaalsete tagatistega äh, lepingud on väga levinud riikides ning rõhutati ka seda, et sotsiaalne tugi kui selline on vähene. sotsiaalsed indikaatorid tulemustabelites oli järgmine teema parlamendi liikmed rõhutasid seda, et Euroopa Majandus- ja Rahaliidus on vajalik suurem sotsiaalne dimensioon ning sotsiaalpoliitika instrumendid peaksid olema tugevamad ning keskenduma peamiselt äh, põhjustele ja äh, korrektiivseid äh, tegevusi ja sanktsioone peaks olema samuti ette nähtud, nii nagu fiskaalpoliitika vallas. tulemustabel peaks sisaldama konkreetseid eesmärke, mis oleks seotud töökohtade kvaliteediga seda ütlesid äh, väga mitmed äh, parlamendiliikmed, kes sõna võtsid. ning samuti on vajadus, äh, et tööhõive ja sotsiaalsete küsimuste olulisus oleks sama tähtis kui praegu makromajanduslikud teemad. teise sessiooni jooksul räägiti komisjoni investeeringute plaani mõjust härra Edmund Wittbrod, kes on Poola senati Euroopa asjade komisjoni juht rõhutas oma sõnavõtus, kui tähtis on poliitilise tahte olemasolu investeeringute plaani õnnestumiseks. härra Dominik Hanekan, kes on Euroopa Liidu asjade komisjoni juhataja Iiri parlamendis, väljendas ka teatud muret selle üle, milline on fiskaalne võimendusefekti arvutatud mõju ning ka selle äh, investeeringute plaani äh, ajalised tähtajad. Äh, proua Jašlevega, meie enda tööhõivekomisjoni liige, oli optimistlikum, ütles, et oluline on tagada, et liikmesriigid oleks pühendunud sellele, et äh, rahad tõepoolest kokku suunatakse äh, fondi ning samuti oleks vaja ka erainvesteeringuid selleks, et võimendusefekti saavutada. küsimuste ja vastuste sessiooni jooksul äh, kuulsime me, et nii rahvusriikide parlamendid kui Euroopa Parlamendi liikmed kinnitasid, et nad on väga pühendunud sellele, et vaja on tagada, et äh, Junckeri äh, mm, investeeringufondi rahad arvataks välja rahvusriikide võlakoormast, äh, investeeringud peaks suunama töökohtade loomisesse ning samuti rõhutati ka VKE-de rolli ja veel kord seda, et oluline on see, et me ei kopeeriks USA meetodit, vaid valiksime Euroopa tee ning kasutaksime oma meetodeid selleks, et kõrgkvaliteetseid töökohti luua. Eh, ehk siis lisandväärtusega töökohti. meile inimestena kui ka ühiskondade tervikuna. aitäh, Marita, ja annaksin nüüd Jean-Artuile sõna, et võtta kokku eelarvekomisjoni debatt. aitäh, ähm, härra esimees Need teemad, mis me valisime välja selle konverentsi jaoks, mis oli siis äh, eelarve teemadel, oli Euroopa Liidu maksmata jäänud maksud äh,, maksud. meil oli kolm äh, kõnelejat, kes olid pärit Hispaaniast, Poolast ja Prantsusmaalt ja kolm kohalikku kõnelejat kes äh, olid tunnistajaks sellele, mis koha peal toimub äh, ja kes äh, rääkisid just sellest, milline see olukord on ja kuidas see äh, raskendab või tõkestab investeeringute tegemist, sest Euroopa Liit äh, peaks oma õigusaktidega toetama investeeringute tegemist. Nad rääkisid, et maksete hilinemine asutab ohtu Euroopa fondide kasusaajate huvid erinevate projektide läbiviimiseks, nagu näiteks VKE-d, erinevad assotsiatsioonid, kompaniid ja äh, vabaühendused ning selline maksete hilinemine seab ohtu ka meie põhilised eesmärgid, äh, mis on tööhõive ja majanduskasv ning samuti arutati seda, et kodanikud äh, ei usalda enam Euroopa Liitu ega tee seda ka investeerijad ning et kõik see näitab Euroopa Liitu väga halvast küljest kui me teeksime mingi foto selleks, et mõõta, kuidas olukord on muutunud, siis mulle tundub, et olukord äh, on äh, muutunud üsna kehvaks. ja mis puudutab nüüd maksete äh, hilinemist, siis see takistab ka erinevate ettevõtjate tegevust ning kõike seda öelnud, jõudsime järeldusele, et peab omavahelisi suhteid tugevdama riiklike parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel. riiklikud parlamendid ei ole eelarve äh, kontrolliasutused Euroopa Liidu eelarve puhul ning meie üks kolleegidest rõhutas äh, väga seda, et nende kohus peaks olema ka see, et äh, võetakse endale vastutus Euroopa Liidu võlg on praegu selline, mis tuleb läbi vaadata mitmeaastase finantsraamistiku raames, tegemist on valimisjärgsete lubaduste täitmisega, mult-, mitmeaastane äh, finantsraamistik võeti küll vastu enne uue parlamendi äh, valimisi, kuid äh, tuletan teile meelde, et viis miljardit kahe tuhande kümnendal aastal oli siis need maksmata arved ning see on kahe tuhande neljateistkümnendal aastal mitmekordistanud. seega valitsused peavad võtma kohustused ja vastutuse, neil peab olema äh, poliitika välja töötatud selleks, et äh, asju lahendada. kuidas seda suurt võlga ajastada, ajatada tulevikus? selle kohta räägiti, et tuleks mõningaid projekte ja programme vähendada, tuleb vaadata, kas projektidel on tõesti lisandväärtus majanduskasvu jaoks ja töökohtade suurendamiseks. Euroopa Liit peab oma prioriteedid paika panema ja peab vältima seda, et kõik oleks liiga hajutatud. meie leiame, et me peaksime kasutama rohkem paindlikkust ja esitasime küsimuse ka mitmeaastase finantsraamistiku raamistiku kohta, sest praegusel hetkel eh, ei eh, ole see süsteem nii paindlik, et me saaksime reageerida konjunktuurile. ning samuti ei ole kontrollid piisavad, eh, bürokraatiat on liiga palju, kõike seda kontrolli aspekti tuleks lihtsustada. sellisel moel Euroopa Liit saab olukorda kontrollida siseriiklike eh, ametiasutuste kaudu. ning eh, keskpikas perspektiivis tundub olevat lahendus see, et me paneme paika omavahendite süsteemi. see tähendab seda, et eh, kui mm, et me peame võtma arvesse Mario Monti kõrgetasemelisele töörühma arvamusi me peame Euroopa Liidu kaks tuhat, kaks tuhat kakskümmend äh, eesmärgid üle vaatama. Euroopa poolaasta on väga hea instrument selleks, et vaadata üle Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia ning selleks, et äh, olla tõhusad, on meil Euroopa poolaasta raames väga palju erinevaid eeskirju, kuid äh, maksmata arved on siiski prioriteedid kaks, mille, mis tuleb ära lahendada. parlament peaks omalt poolt andma panuse selleks, et usaldust suurendada, Euroopa Liit ei saa minna edasi ilma usalduseta, aga usaldust ei ole, kui arved jäävad maksmata kolmsada viisteist miljardit investeerimiskavasse peaks aitama investeerijatel kindlust saada, meil kõigil on kohustus viivitamatult oma kohused täita. suur tänu, Jean. ja nüüd alustame oma täiskogu teemal Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia Euroopa poolaasta prioriteedid. soovin siinkohal tervitada Euroopa Komisjoni asepresidenti, kes vastutab tööhõive, majanduskasvu, konkurentsivõime eest. suur tänu, et te olete tulnud siia parlamentide vahelisele kohtumisele ja annangi kohe käesolevaga teile sõna, palun. president Gualtieri suur tänu. mul on äh, au olla siin parlamentidevahelise kohtumise nädalal ja rääkida teemadest, äh, mis puudutavad Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, Euroopa poolaastat. kõigepealt äh, ma vabandan, et ma ei saa jääda siia koosoleku lõpuni, kuna mul on äh, hiljem äh, muid kohustusi, aga teie saate loomulikult äh, arutelusid jätkata ka pärastpoole. on väga tore, et siin on kohal palju riiklike parlamentide esindajaid Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, mis võeti vastu kahe tuhande kümnendal aastal, paneb paika pikaajalise perspektiivi Euroopa majanduskasvu ja sotsiaalmudelile pärast esimesi rakendusaastaid äh, panime me paika strateegia Horisont kaks tuhat kakskümmend ja oleme saanud esimesed õppetunnid. me oleme strateegiat äh, hinnanud Euroopa Komisjoni poolt ja teinud äh, ülevaatamise. eesmärkide poole liikumine on olnud väga ebaühtlane. Euroopa Liit et äh, üldiselt on lähenemas eesmärkidele hariduse, äh, keskkonna ja energia valdkonnas. kahjuks ei saa sama öelda tööhõive, teadus- ja arendustegevuse ja vaesuse vähendamise vallas majandus. majandus- ja finantskriis on Euroopa Liidus loomulikult äh, takistanud progressi. liikmesriigid ei ole suutnud äh, eesmärkidele läheneda, eriti just äh, kriisiriikides. meil on vaja koordineeritud äh, investeerimisstiimuleid, et niimoodi saavutada kõrgemat majanduskasvu ja tööhõivet. räägin lühidalt sellest, mida me plaanime edaspidi teha märtsis kaks tuhat neliteist tuli Euroopa Komisjon välja teatisega, mis puudutas Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, me analüüsisime hetkeolukorda ja seda edu, mida me olime saavutanud. pärast Euroopa Komisjoni teatist ja avalikku konsultatsiooni viiendal mail kaks tuhat neli teist äh, ja oktoobris võeti järgmised sammud. kaasasime kõik need, kes äh, on tegevad strateegia rakendamisel, õppisime saadud kogemustest, parimatest praktikatest, äh, konsultatsiooni käigus sai Euroopa Komisjon üle kaheksasaja ettepaneku. me vaatame üle neid ettepanekuid Euroopa Komisjonil oli plaanis äh, tulla välja kokkuvõttega kevadel kaks tuhat viisteist, aga arvestades kõiki teisi prioriteete, oleme me nüüd arvamusel, et me peaksime natukene rohkem asjade üle järele mõtlema ja tulema oma ettepanekutega välja veidi hiljem. nii et järgmised sammud äh, on meil plaanis nüüd. kõigepealt äh, avaliku konsulteerimise ideede süntees, olukorra hinnang äh, keskendudes kaks tuhat kakskümmend eesmärkidele ja peale seda tuleb Euroopa Komisjon välja ettepaneku, kuidas äh, strateegiat üle vaadata. järgmised kuud on väga olulised, panemaks paika Euroopa Liidu tegutsemiskurssi järgmisteks aastateks. kokkusaamised, nagu see tänane, on väga olulised, et äh, tugevdada dialoogi institutsioonide vahel. dialoog on mänginud väga olulist rolli strateegia algatamisest saadik. Euroopa Komisjon on arvamusel, et selliste tegevustega me peaksime kindlasti jätkama ka järgnevatel aastatel tulen nüüd kaks tuhat viisteist Euroopa poolaasta tsükli juurde, mis on üks olulisemaid kaks tuhat kakskümmend strateegia rakendusvahendeid Euroopa Komisjon pöörab järjest enam äh, tähelepanu Euroopa poolaastale ja ma põhiliselt keskendungi äh, seosele äh, Euroopa poolaasta investeerimisplaani vahel kahekümnenda, vabandust, kahekümne kaheksandal novembril komisjon tuli välja omapoolsete ettepanekutega poole aasta kohta. esiteks investeeringute edendamine, teiseks äh, äh, struktuurireformide kiirendamine ja kolmandaks äh, majanduskasvu sõbralik fiskaalkonsolideerimine. kaks tuhat viisteist uurimus tõi välja ka selle, et Euroopa Komisjon soovib sujundada kaks tuhat viisteist pool aastat. Euroopa strateegiliste investeeringute fondi on meil kindlasti vaja ja praegu teie koda vaatab läbi seda ettepanekut, jääme ära ootama produktiivseid arutelusid teiega niivõrd kiiresti kui võimalik. teiseks, tehnilise ekspertnõu keskuse loomine, investeeringute ähm, valimine, see on väga oluline, kui me soovime konkreetsete projektidega edasi minna. me soovime anda hoo sisse nii era- kui avaliku sektori investeeringutele, eriti pöörame tähelepanu nendele riikidele, kus on investeeringutest tugevamalt vajaka. kolmandaks investeerimisalgatus, kui me soovime sellega pikaajalist mõju, siis nii Euroopa Liidu kui ka riiklikul tasandil peavad reformid tugevdama siseturgu, meil tuleb panna paika veel konkreetsed plaanid ja sammud, aga me teame, et energialiit ja digitaalne ühtne turg mängivad siin võtmetähtsusega rolli. lisaks kui me räägime konkreetsetest soovitust, soovitustest, siis ka Euroopa poolaasta peab andma omapoolse panuse. lõpetuseks tahaksime öelda, et Euroopa Komisjon äh, hea meelega kuulab teie ettepanekuid. me teame, et Euroopa Parlament on väga huvitatud Euroopa poolaasta teemast ja strateegiast Euroopa kaks tuhat kakskümmend. Euroopa Parlament on minevikus andnud väga väärtuslikku omapoolset panust, suur tänu! aitäh, äh, asepresident Katainen Marion Thyssen ei saanud paraku tulla, sest tal on väiksed terviseprobleemid. seetõttu me alustame kohe järgmise faasiga. raportöörid. Econi raportöör, kes siis räägib iga-aastasest kasvuaruandest aga tahaksin öelda volinik Katainenile, et meie oleme väga pühendunud sellele, et me üritame kiiresti EFISe määrusega töö lõpule jõudmisele, me teeme seda tööd väga pro-, proaktiivselt komisjonis ja me üritame selle määruse vastu võtta peatselt ja me loodame ka koostööle teiega, et meil on arutelud ja et me jõuame siis äh, sellega äh, lõpule, homme hommikul me tegeleme samuti selle teemaga. esimene kõneleja Dario Rosati, kes on ECONi raportöör Euroopa poolaasta kohta. aitäh, äh, härra juhataja, ma tahaksin tänada volinik Kataineni ta andis meile ülevaate sellest, mis on Euroopa poolaastas toimumas ja kuidas see on seotud Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga. juhtumisi olen mina olnud variraportöör eelmise raporti puhul, kus räägiti riigipõhistest soovitustest ja nüüd ma tegelen iga-aastase kasvuaruande raportiga. see annab mulle võimaluse näha, millised on äh, selle olulise instrumendi rakendamise põhiprobleemid. nagu härra volinik ütles, äh, siis see uus majandusjuhtimise voor äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on selline, et me peaksime kahele asjale keskenduma. esiteks meie ees on praegu uued väljakutsed, mis on põhjustatud väga kehvast majanduskasvust, aga samuti meil on ka väga palju poliitilisi väljakutseid, mis on seotud konkreetsete liikmesriikide spetsia-, spetsiaalsete probleemidega. me peaksime ka võtma õppust ähm, nendest õpputundidest, mis me oleme saanud eelmise majandustsükli ajal, mis on näidanud meile, et äh, Ehm, riigipõhiste soovituste juur, juures on olnud rakendamisel konkreetsetes liikmesriikides äh, suuri raskusi. tõhusus on üsna piiratud ainult, ainult üheksa protsenti soovitustest on rakendatud kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal liikmesriikides. meie aruanne on, on selline, kus Euroopa Parlament kutsub üles liikmesriike riigipõhiseid soovitusi täielikult äh, rakendama need nõuanded ja väga targad nõuanded äh, riikidele, et nad saaksid hakkama probleemidega, mis nende ees on. me peaksime tõhustama riiklike Euroopa Liidu äh, tegevust äh, kapitalide kaasamisel ja sellisel moel, nagu see on ette nähtud soovitustest. iga-aastane kasuaruanne, mille komisjon kaks kuud tagasi avaldas, on väga oluline dokument, mis räägib sellest, kuidas majanduspoliitikaid on rakendatud erinevates liikmesriikides. ma loodan, et siin parlamendis äh, saame me kokkuleppele komisjoni integreeritud lähenemise osas ehkki ei jää saladuseks, et siin on väga lahknevad arvamused äh, selle osas, mis oli kriisi põhjuseks ja millised on need tuleviku kõige paremad poliitikategevused, aga me oleme laialdaselt äh, nõus selles, et äh, komisjoni poolt vastu võetud kolm sammast on kohane lähenemine investeeringute sammas on vajalik selleks, et saama, saada hakkama usalduse defitsiidiga me oleme siin jõudnud nõia, nõiaringi, vähesed investeeringud viivad vähese majanduskasvuni, vähene majanduskasv viib ka vähese usalduseni ja see viib tagasi väheste investeeringuteni. ja seetõttu on meie kohus see nõiaring murda. tervitame komisjoni iga-aastast kasvuaruannet, mis on katse murda see nõiaring. eriti oluline on see nende eh, liikmesriikide puhul, kus eh, on strukturaalsed suunised, kus on eh, juba paika pandud tugev majanduskasv ja kus on eelarve tasakaalus, need liikmesriigid on eelisseisundis rahastamisest kasu saamisel. Need liikmesriigid peaksid oma, liikmesriigid peaksid oma tööturu tõhusamaks muutma, nad peaksid sotsiaalkindlustussüsteemi parandama, kaasa arvatud pensioniskeeme, samuti peaksid nad rõhuma õiglusele ja jätkusuutlikkusele samuti ma tahaksin rõhutada, et mõningad muudatusettepanekud, mis me tahame raporti puhul välja tuua, on sellised, et me rõhutame rohkem VKE-de rolli, nendel peaks olema kergem ligipääs äh, finantsidele, nad ei peaks kasu äh, saama mitte ainult FSA-st, vaid nad peaksid ka muudest allikatest raha paremini saama, nagu näiteks riskikapitalist või krediidiliitudest, selleks et ähm, väheneksid need tõkked, mis on iseloomulikud äh, VKE-de puhul. ülejäänud kaks sammast on samuti väga olulised, sest äh, majanduskasvu sõbraliku maksupoliitika eesmärgiks on luua usaldust liikmesriikides. ilma selleta, et oleks, et kon-, kuidagi neid üleliigseid võlamäärasid mm, kontrollida, aga muidugi, kui me räägime eh, siin usaldusest, eh, siis tuleb eh, need riigid tagasi viia kiirele kasvuteele. strukturaal, strukturaalreformid on kolmas sammas iga-aastases kasvuaruandes ja uue komisjoni strateegiat silmas pidades on see samuti oluline, sest äh, sellega luuakse äh, seos Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga. riigipõhiste soovituste puhul hilisemas äh, protsessi faasis annab komisjon äh, liikmesriikidele teada, millised on need struktuurireformid, mida nad peaksid rakendama selleks, et äh, eesmärke täita, mis on paika pandud strateegia kakskümmend kakskümmend raames. Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärgid on siduvad, mitte õiguslikult siduvad, kui samas on kokku lepitud, et Euroopa Liidu tasandil kõik kõikide äh, juhtide poolt, riigipeade poolt ja valitsusjuhtide poolt ja seetõttu tuleb neid silmas pidada. ma ootan äh, vahearuannet, äh, mis tuleb komisjonilt Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia kohta, sest meile tundub, et mitte kõik liikmesriigid ei ole sama kaugele jõudnud nende eesmärkide rakendamisel ning siin on ka väga palju hiljumisi, mis ei peaks jätkuma. liikmesriigid peaksid äh, Äh, kogu protsessi siiski kiirendama. lõpetuseks tahaksin öelda, et Euroopa poolaasta on väga oluline komponent Euroopa Liidu majandusjuhtimise juures, aga seda on võimalik veel parandada, sest selle instrumendi kogemusi meil veel väga palju ei ole. see võimaldab meil majanduspoliitikaid paremini koordineerida ja läbi viia liikmesriikides strukturaalreforme, forme võib-olla Euroopa poolaasta ei ole veel täiuslik, aga see on siiski hea instrument, ma olen nõus sellega, et komisjon üritab oma ettepanekuga seda toetada ja koondada. nii et see oleks nõndanimitatult rohkem kasutajasõbralik, kui nii võib öelda. tagasiside, mis ma olen saanud liikmesriikidelt, võiks olla väga kasulik selleks, et kaasata rohkem riiklikke osapooli. ja see on nüüd siis viimane tähelepanek meil on vaja vastavate osapoolte, riiklike osapoolte osalust suurendada. me peame kogu aeg kordama seda, et seda tegevust kõike viiakse läbi liikmesriikide huvides, seda ei suruta väljaspoolt peale. ja seda ei, ei tohiks millekski tülikaks pidada, vaid tegemist on lihtsalt hea nõuandega, mida liikmesriigid peaksid arvesse võtma aga et see juhtuks, peaksid nii valitsused kui ka parlamendid saama sellise omanikutunde endale ja seetõttu on üks meie soovitusi kasvuaruandes äh, riiklike parlamentide osakaalu suurendada. suur tänu, Marius Rosati ja edasi annan äh, järgmisena sõna tööhõive äh, algatusraporti äh, autorile, härra Pretole Gracias, presidente. suur tänu, härra esimees. Äh, tõsi on, et Euroopa semester on väga oluline makromajandusliku koordineerimistegevuse mehhanism Euroopa Liidus. see ei ole aga ainukene, mis äh, meil praegu olemas on, aga seda ei ole piisavalt ära kasutatud väga oluline asi on veel praegu puudu, nimelt see, et Euroopa Liidu poliitikad, kes, poliitikud, kes liikmesriikidega läbirääkimisi peavad, nende tegevus on vähe koordineeritud ning samuti tuleks integreerida rohkem rahvusparlamentide esindajad. demokraatliku legitiimsuse küsimus on loomulikult väga oluline ainukese ühe ja ainsa istungiga nagu täna ei saa sellest äh, lõhest muidugi üle, me peame pidevalt äh, kaasama rohkem rahvusparlamentide esindajad ja seda juba tegelikult algusest peale. Euroopa Komisjon on ju öelnud, et äh, parlamentide vahel peab olema dialoog. väga oluline on see, et need riigid, kes osalevad, peavad oma rahvuslikud konvergentsiplaanid ellu viima ning eh, nendest plaanidest peab teavitama kindlasti ka Euroopa Komisjoni. väga palju on koordineerimistöös vaja veel ära teha selleks, et rahvusparlamentide esindajad näevad, et nad on horisontaalselt kaasatud ning see eh, tõstab töö tõhusust ja demokraatlikku vastutust. Eh, sest kui me rahvusriikide seadusloojad praegu sellest protsessis välja lülitame, siis me oleme sabast sonkijad e, ja see kindlasti ei aita meie majanduste mm, edasiarengut ja koordineerimist. komisjon on öelnud, et oluline on see, et me ka e, kaasatust ja demokraatlikku legitiimsust esimese prioriteedina näeksime meie oma komisjonis oleme püüdnud panna kokku raportit, mis on mõistlik, mis on kasutatav ning mis toetaks majanduse mm, jalule aitamist, endiselt on majandus väga nõrkadel alustel ja e, viimasel aastal nägime me, et majanduskasv oli null protsenti ja see ausalt öeldes ei ole piisav selleks, et e, töökohti luua. meil on vaja Euroopa Liidus kindlasti majanduskasvu, mis oleks vähemalt paar protsendipunkti suur selleks, et äh, töötusega võidelda. me ei ole aga olnud praegu olukorras, kus ebavõrdsust äh, ühiskondades vähendada. meie raport, äh, mis tööhõivekomisjonis on vastu võetud, rõhutab seda, et neli aspekti peab olema täidetud. esiteks on Euroopa Liidu uus strateegia, mida on vaja muuta ambitsioonikamaks see on väga oluline, et kasvupaktis on kokku lepitud, aga ikkagi on vaja veel äh, teha rohkem äh, selles osas, et eelarved oleks konsolideeritud. kogu see menetlus peab olema muudetud äh, paindlikumaks ning siis on võimalik eelarvete konsolideerimist viia nii kaugele, et majanduskasv sellest võidab ning ka tööhõive järgmine küsimuste ring on struktuurireformi puudutav, eriti mis tööhõive valdkonnas on tõsi, siin on palju ära teha komisjon on esiteks rõhutanud kokkuhoiupoliitikat ja teisena struktuurireforme, aga äh, kindlasti äh, Barroso komisjoni äh, rõhk oli peamiselt äh, säästmisel ja pärast enam struktuurireformid äh, ei aidanud. ma arvan, et igal juhul ei peaks meie mantra olema ainult säästa ja säästa, vaid struktuurireformid vajavad läbiviimist selleks, et ka praktikas oleks mingisugune kasu nendest äh, vähemalt Portugalis võib öelda küll, et kogu see kärpimine ei ole aidanud mitte kuidagi tööhõivet suurendada või struktuurireforme läbi viia edasi tööturureformid äh, ja üldse majanduslikud strukturo-, strukturaalsed äh, reformid peavad silmas pidada, pidama seda, et äh, uusi töökohti tekiks ja loodaks. aga siin on jällegi vastuolu volinike väljaütlemiste vahel äh, nende volinike vahel siis, kes on sotsiaalsete teemade eest vastutavad ning teised, kes on majandusteemade eest vastutavad. jällegi räägitakse iga-aastase majanduskasvu analüüsis sellest, et vaja on struktuurireforme, aga samas äh, seda lähenemist on näiteks kritiseerinud tööhõivevolinik, sellepärast et see võib äh, väga palju tuua kaasa ka negatiivset näiteks tööturu segmenteerimist ja mis puudutab neid töökohti, mis luuakse, siis komisjon on algusest peale öelnud, et äh, tööturureformid äh, aitavad küll sellele et, et viisteist protsenti luuakse lisatöökohti Euroopa Liidus, aga see samas ei aita mitte kuidagi inimesi vaesusest välja, inimesed ei saa palgatööst väärikalt elada töö, tööturureformid on olnud erinevad loomulikult. Äh, äh, Lõuna-Euroopas viis see ka negatiivsete järelmiteni. töökohtade arv kui selline on vähenenud ning töövõtjad äh, näevad, et tegelikult äh, tööturukriis on tekkinud ja ebatasasused jätkuvad, jätkuvad. edasi on muidugi ka generatsioonide vaheline lõhe, inimesed, kes juba on tööturul ja noored, kes alles tahavad tööturule äh, saabuda, äh, nende vahel on suur lõhe ja praegu on vaja kindlasti erinevaid sotsiaalprojekte, me peame ka rõhutama seda, et tööhõive on õigus ning Äh, see on väga oluline teema, millega meie peame tegelema, sellepärast et äh, ainult nii tunnevad äh, Euroopa kodanikud ennast tõesti väärikate kodanikena. võib öelda, et majanduskriisi kõige raskemal hetkel kogu need temaatikad on silmist lastud ja meie peaksime praegu prüüd-, püüdma ebavõrdsusi vähendada äh, ning äh, uue vaesteklassiga kuidagi Euroopa Liidus tegeleda, sellepärast et see on just äh, äh, selliseks haavatavaks grupiks just euroskeptikutele ja mm, igasugustele äärmuslustele, äärmuslastele. me võime öelda, et mõningaid muutusi Euroopa poliitikas selles osas on juba näha aga see meeleolu muutus peaks kuidagi jõudma ka praktikasse, sellepärast et siis me saame ainult leida tee kriisist välja. Junckeri komisjon on teinud väga palju selleks, et äh, Euroopa Komisjon ei peidaks pead liiva alla, aga praegu ei ole piisavalt tehtud äh, selleks, et praktikas äh, kriisist tõesti välja tulla. nagu öeldud, siis see meeleolu muutus on väga positiivne, aga me peaksime olema ambitsioonikamad ja lisaks sellele, mis juba öeldud sai, tekib küsimus, äh, kas ja kuidas äh, võtta riske investeeringutel, ei tohi olla ainult niimoodi, et äh, neid investeeringuid kasutatakse ära, mis niikuinii aset leiaksid, aga me peaksime tõepoolest võtma suurema riski selleks, et eh, majanduslanguse vastu võidelda. ja Junckeri plaani peaks eh, tõhusamalt kasutama selleks, et eh, töökohti luua ja kasvu hoogustada. meie jaoks on väga oluline, et me ei näe in-, Junckeri plaani lihtsalt investeeringu asendusainena nendele investeeringutele, mis juba tänasel hetkel on toimunud. nii et VKE-de jaoks on vaja rohkem ära teha, VKE-d peavad saama ligipääsu äh, rahastamisele, laenudele, sellepärast et äh, ainult need ettevõtted loovad äh, enamikust töökohtadest Euroopa Liidus. ma usun, et oluline on ka see, et töökohti tuleb luua, aga igal juhul peavad olema need töökohad kvalitatiivselt kõrgel tasemel, sest ainult sellised töökohad saavad toetada majanduskasvu Junckeri komisjoni sissejuhatavates sõnavõttudes kuulsime ka seda, et Euroopa tasandil tuleb viia sisse erinevad meetmed, et palgavaeste osakaalu äh, vähendada. selgelt on oluline see, et töötajad tahavad olla ikkagi pigem teis, täispäeva äh, tööl Äh, aga nende sotsiaalseid vajadusi sealjuures ei rahuldata. nii et äh, praegu tundub, et äh, tööjõud on liialt tugevalt maksustatud. loomulikult kapitali küsimused ja keskkonnaküsimused on ka siin olulised ja siin tuleb maksusüsteemid täiesti üle vaadata me oleme mõningate nendest küsimustest kõrvale lükanud ja äh, eeloleval nädalal komisjonis äh, arutame me ka seda siin Euroopa Parlamendis, äh, mida oleks võimalik teha tõesti, et neid aspekte parandada. nii, kokkuvõttes võiks öelda, et siin meeleolu muutus ja tendentsi muutus on näha, aga me peame olema ambitsioonikamad, et kasv saaks tõesti reaalsuseks, aitäh! suur tänu, nüüd ma annan sõna Andreas äh, Schwabile, kes äh, räägib äh, ühtse turu haldamisest Euroopa poolaasta raames ja selle on koostanud IMCO komisjon. suur tänu, esimees, austatud kolleegid, kui me räägime Euroopa poolaastast, siis neid arutelusid mõjutavad üldised poliitilised kaalutlused ja üks viis, kuidas majanduskasvu edendada ja kuidas täpselt kontrollida ka seda, kuivõrd riiklikud ja parlamendid, Euroopa Parlament koos töötavad kaasotsustamise raames, see on nüüd äh, siseturu seadusandlus ehk täpsemalt see, kuidas seda seadusandlust äh, tõhusalt rakendada. mul on hea meel selle üle, et härra Gutierrez äh, toonitas, et kui äh, liikmesriigid äh, hakkavad rakendama neid äh, õigusakte, mis on äh, Euroopa Liidu tasandil äh, vastu võetud kaasotsusmenetluse raames, siis kui neid õigusakte rakendada nii, et siseturg sellest ka tõesti kasu saab, siis vastavalt Euroopa Komisjoni uurimustele võime me aidata kaasa sellele tekib kaks protsenti lisamajanduskasvud, ilma et mingeid muid meetmeid oleks tarvis üldsegi võtta. ja kui ma nüüd äh, kuulen, et milliseid ettepanekuid äh, siin Euroopa poolaasta kohta pakutakse, sest ma saan aru, teistest äh, eriti ei saa aru, siis Euroopa seadusandja perspektiivist on natukene kurb see, et neid äh, vahendeid, mis meil praegu olemas on, täielikult äh, ei kasutata ära. raportööri proua Karl Beltši nimel, kes ei saa täna siin kahjuks kohal olla, tahaksin ma omalt poolt äh, toonitada, kuivõrd tähtsat rolli mängib siseturg Euroopa poolaste raames ja ta peaks olema veelgi olulisemad. ükskõik, kas tegemist on Põhja, Lõuna või Ida-Euroopaga, Euroopa seadusandlust äh, tuleks ikkagi rakendada nii, et siseturg äh, oleks kodanike poolt tõhusalt kasutatav. käesoleval aastal on nüüd olukord selline, et äh, Euroopa Komisjon hakkab poolaasta raames kontrollima siseturu haldamist. ma väga loodan, et keskpikas perspektiivis koos liikmesriikide parlamentidega õnnestub meil selgeks teha et äh, Euroopa poolaasta ei ole ainult äh, makromajanduslike andmete vahetamise foorum, vaid et me peaksime rääkima konkreetsemalt ka sellest, miks äh, osad liikmesriigid ei rakenda seadusandlust selliselt, nagu see on planeeritud. selle seadusandlusega on võimalik äh, ju ometi aidata kaasa majanduskasvule, mille eest keegi lisa maksma ei pea ja me peaks need võimalused ära kasutama. ma väga loodan, et liikmesriikides räägitakse ka nendel teemadel rohkem, aitäh. suur tänu. ja nüüd äh, saame alustada aruteludega, on üksteist sõnavõtusoovi, aga meil on aega veel äh, enamatele huvilistele sõna anda, nii et need, kes soovivad sõna saada, palun saatke meile registreerimisleht. esimesena saab sõna Manuel Sarasin äh, Saksa parlamendi alamkojast Bundestagist lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa poolaasta on üks olulisemaid vahendeid, et saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke ja rakendada neid ka nendes valdkondades, kus liikmesriikidel on ainupädevus või kus liikmesriigid jagavad pädevusi Euroopa Liiduga. sellegipoolest tuleb täheldada, et Euroopa poolaasta ei võta praegu teatud aspekte piisavalt arvesse avalikud alu-, arutelud Euroopa poolaasta üle on puudulikud, see poolaasta ei ole piisavalt politiseeritud, see on liiga tehnokraatlik, see on liiga ähm, täitevvõimu äh, pädevuses. Euroopa argumendid äh, riiklikul tasandil praktiliselt üldse ei kõlagi, enamasti peetakse arutelusid äh, selliselt, äh, nagu liikmesriigid peaksid ennast kaitsma Brüsseli ettepanekute suhtes. Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid konkreetselt Euroopa poolaasta tegevustes ka ei kajastu nii et meil on siis sellised probleemid ja poolaasta võiks muutuda paremaks siis, kui riiklikud parlamendid oleksid rohkem kaasatud. teen siinkohal ettepanekud. esiteks, pakun välja, et iga-aastased äh, majanduskasvu raportid äh, võetakse vastu kaasotsustamismenetluses Euroopa Parlamendi ja ministrite nõukogu vahel, et tugevdada arutelu äh, Euroopa Parlamendis riiklikke parlamente saaks tugevdada selliselt, et riiklikud reformiprogrammid äh, kinnitatakse pärast arutelusid riiklike parlamentide komisjonides äh, täiskogul, nii et iga riik ise otsustab nende plaanide kohta. riiklikud äh, parlamendid peaksid saama ka tugevama otsekontakti Euroopa Komisjoniga kogu selles menetluses ja seda mitte ainult selleks, et Euroopa Komisjonile riiklikke argumente ette kanda, vaid ka selleks, et Euroopa Euroopa Komisjon saaks anda riiklikele parlamentidele võimaluse edastada Euroopa argumente oma riigis, oma kodanikele, seega tugevdada Euroopa häält, nii et äh, kõik äh, riiklikud äh, parlamendid äh, peaksid kuulma Euroopa Komisjonilt riigipõhistest soovitustest, enne kui need edastatakse konkreetse liikmesriigi valitsustele ja siis oleks võimalik nende teemade üle arutleda parlamentides. nii saaksid äh, riiklikud äh, parlamendid äh, piiratud järelepärimisõiguse Euroopa Komisjoni juures, mis puudutab konkreetselt Euroopa poolaastat. vastutasuks on minu arvates mõistlik, kui Euroopa poolaasta raames liikmesriigid võtaksid siduvad eesmärgid äh, mis puudutavad äh, siis programmi kaks tuhat kakskümmend ja samuti iga-aastaseid eesmärke konkreetsel kalendriaastal, aitäh! suur tänu ka nende konkreetsete ettepanekute eest. järgmisena Ivo Oliveira Portugali parlamendist, palun. tänan, esimees see parlamentidevaheline arutelu on väga oluline, sellepärast et me elame Euroopas praegu muutuste ajal. me oleme väga mures sellepärast, et äh, majanduskasv on väike, tööhõive on kõrge, sissetulekute äh, lõhe on väga suur. Junckeri komisjoni investeeringute plaan äh, on tervitatav, kuigi me ei saa aru, kuidas see kordaja efekt äh, peaks seal toimima. meil on vaja poliitilisi lahendusi, et inimeste reaalset elu parandada. kui vaadata Portugali arve ja indikaatoreid, siis me näeme, et noorte tööpuudus on väga kõrge ja see kasvab, vaesusrisk kasvab, meil on äh, probleeme sotsiaalteenustega, näiteks tervishoiuteenusega ja äh, vanurite äh, abiga. meil on suured sotsiaalsed mõjud teatud poliitilistel sammudel noored on äh, jäänud äh, kõrvale. Euroopa Komisjon ütles, et ta toetab uue initsiatiivi kallal, aga meie arvame, et seda peaks tegelema, seda peaks tegema kiiremini. nüüd, mis puudutab strateegiat kaks tuhat kakskümmend, siis äh, kas me võiksime nende eesmärkide poole püüdlemist kiirendada, kas me saame rohkem võrdsust Euroopas, kas me saaksime teha midagi, et noortel oleks rohkem äh, lootust ja et inimesed oleksid vähem euroskeptilised, aitäh! suur tänu! järgmisena Stran Djurkovic äh, Horvaatia parlamendist, kui ma nüüd hääldasin teie nime õigesti. suur tänu ja teie hääldus oli arusaadav, tänan, esimees. kui me räägime nüüd äh, strateegiast Euroopa kaks tuhat kakskümmend, siis äh, see on teema, mille tõhusust meil tuleb järgnevatel aastatel hinnata, on täiesti normaalne strateegiat hinnata, sellepärast et on uued arengud, uued trendid ja tuleb kohanduda kui me nüüd räägime Euroopa poolaastast, siis üks äh, kasvu- ja tööhõive eeltingimusi on äh, fiskaalkonsolideerimine ja finantsstabiilsus. igasugune tasakaalutus tuleb äh, kõrvaldada, et edendada tööhõivet. väga tähtis on siinkohal loomulikult edendada erasektori investeeringuid. valitsused peavad olema siin proaktiivsed pangad on äh, likviidsed, me peame arvestama ka sellega, kuivõrd madalad on intressimäärad. sellegipoolest eeldatav majandustaastumine ei ole aset leidnud, seetõttu on äh, olukord kahtlemata selline, et Euroopa Liit ja liikmesriigid äh, peavad asja tagant lükkama, peavad äh, võimaldama teatud võimendust, et me saavutaksime sünergiaefekti. ma ootan ka seda, et analüüsitaks sünergiaefektid, äh, mõju ja vajadust äh, Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskpanga poolt. ainult niimoodi me saame häid tulemusi. aitäh! suur tänu! järgmisena Richard Jung, Prantsusmaa parlament. aitäh, härra juhataja, ma tahaksin rõhutada, et meil ei ole erilist põhjust ennast õnnitleda, nagu eelkõneleja ütles. meil on väga nõrk majanduskasv, meil on väga kõrge tööpuudus ja me oleme natuke kaugenenud deflatsioonist, see tekitab meile veelgi rohkem probleeme, nii et me peame tegutsema ja tegutsema väga jõuliselt konjunktuur näitab justkui häid äh, märke, nafta hind on madal, intresside määr on madal, Euroopa Keskpank äh, on võtnud kasutusele poliitika, mis on äh, meie jaoks uudne, nii et me peame edu saavutama üks olulisi elemente, mida siin rõhutati, on investeeringute kava Euroopa jaoks, kolmsada viisteist miljardit, kui see e, võimendusefekt tõesti toimima hakkab, nii nagu soovitakse, viissada miljardit, mis Ameerikas pannakse infrastruktuuri, sellest ma siin rääkima ei hakka ja ma ütleksin, et võib-olla peaksime minema kiiremini edasi me ei peaks kuude kaupa rääkima sellest, kuidas juhtida, milline on meetod, tõeline probleem on see, et valida välja projektid ja viia see kõik reaalmajandusse konkreetsete projektide kaudu, need investeeringud. see investeeringute kava peab olema kasulik selle, meie ühiste poliitikate nimel, need poliitikad on vajalikud selleks, et lõpule viia ühtne turg ja selleks, et ka äh, Äh, lõpule viia erinevad äh, poliitikad, äh, energia ja nii edasi, mis meid huvitavad. nii et ma kutsun teid üles, nii liikmesriike kui ka komisjoni, minema kiiremalt edasi selleks, et me rakendaksime investeerimiskavaga seotud otsused, aitäh. aitäh. Ivana Maletitš Euroopa Parlamendist on järgmine kõneleja, palun. Dobar dan, zahvaljujem predsjedavajući tere päevast kõigile, aitäh, härra juhataja. ma tahaksin tervitada kolleege riikide parlamentidest ja samuti tervitan kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid. väga huvitav on näha, kui lähedal ja kui kaugel me oleme oma Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkidest võrreldes selle ajaga, kui need eesmärgid paika pandi küsimus on selles, kas me oleme tööhõivet suurendanud, kas me oleme vaesust vähendada suutnud, kas me oleme suurendanud äh, kõrgelt haritud elanikkonna osamäära, kas me oleme suurendanud äh, taastuvenergiaallikate osakaalu, kas me täidame neid eesmärke, mis puudutab SKP-d, äh, investeeringuid, mis pannakse majanduskasvu ja arengusse iga liikmesriigi strateegiat, mis puudutavad äh, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat, kuidas need omavahel seotud on, mulle tundub, et Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärgid on äh, välja töötatud, võttes arvesse riikide strateegiaid. strateegiliste dokumentide vaheline seos on eeltingimus eesmärkide täitmiseks, äh, eesmärkide rakendamisel, strateegia rakendamisel. Euroopa Komisjon peaks ära kasutama oma soovitusi selleks, et liikmesriikides tõhustataks koostööd äh, teiste liikmesriikidega. meil on vaja kõrgematasemelisemat seost strateegiliste dokumentide vahel ühtekuuluvus ja põllumajanduspoliitika pidid algselt olema seotud, sest nad pidid omavahel koostööd tegema, sest need saavad kõige suurema osa Euroopa Liidu eelarvest ja need peavad olema rohkem kaasatud Euroopa poolaastasse, sest muidu me ei saavuta oma eesmärke, milleks on majanduskasv ja töökohtade arvu suurendamine, aitäh! aitäh, järgmine kõneleja. Andres Kalatsevski Poola parlamendist. Dziękuję panie przewodniczący. Wiele lat temu aitäh! mitu aastat tagasi nägime seda, kuidas Lissaboni strateegia läbi põrus. aga nüüd äh, meil on Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias, tegemist on väga olulise dokumendiga aga seda dokumenti tuleb äh, hinnata ja vaadata, kas tegemist on äh, paindliku instrumendiga. kui ta paindlik ei ole, kui ta on range, siis ta ei tööta majanduskasvu arengule eriti kaasa. seega, enne kui panna mõningatele liikmesriikidele peale kohustus tegutsemiseks, oleks parem kontrollida, kas see dokument on üldse tõhus ja need äh, dokumendid tuleb äh, vaadata üle äh, mõttekodade poolt, sõltumatute organite poolt, seda ülevaatamist peavad tegema akadeemikud, mitte aga poliitikud. meil ei tohi olla liiga jäika mõtlemist me ei tohiks äh, ennast varjuda selliste äh, lööklausete taga, mis on sellesse strateegiasse praegu sisse lõimitud. eelarvepoliitika, sotsiaalpoliitika, majanduspoliitika, me peame mõtlema, kuidas need kõik saavad kaasa aidata mm, majanduskasvule. ja kui kõik poliitikad ei aita üksteisele kaasa, siis peame mõtlema, miks. üks teine element, mis on äärmiselt oluline, me peame võtma teadmiseks asjaolu, et Euroopa Liidul on eelarve, kuhu panustatakse umbes üks protsent siseriiklikust toodangust, nii et äh, liikmesriikide kätes ei ole eriti palju lõm-, võimalusi. Euroopa Liidu eelarve ei anna eriti äh, võimalust äh, paindlikult tegutseda. eraldised peavad olema sihipärased, neid peab olema hästi kasutatud ning me peame saama lisandväärtust iga euro eest, mis me ära kasutame, see peab olema läbivaks mõtlemiseks. ja mis on siis veel need aspektid, mida me peame arvesse võtma, ennekõike töökohtade arv, töökohtade arv ja sissetulekud erasektor loob praegu riikides äh, lisandväärtust äh, ja ka seda kasumit. haldusaparaat on väga võimekas igasuguste takistuste väljatöötamiseks, me peame kõik takistused kõrvaldama, me peame ettevõtlusel laskma hingata, ettevõtlus valdkond on loominguline, ent niimoodi saab edasi minna, aitäh! aitäh! Paulo Saag Portugalist, palun. aitäh, härra juhataja. lugupeetud parlamendisaadikud tervitan kõiki kolleege. on öeldud, et Euroopa Liidu strateegia eesmärgiks oli luua töökohtasid, pidid olema hästi tasustatud töökohad ja kõrgelt kvalifitseeritud tööjõuga. aga kui me vaatame Troika programmi, e, mida on rakendatud viimase kolme aasta jooksul Portugalis, siis e, tööjõuturul toimuv on olnud täiesti häving hävinguga seotud. sajad tuhanded töökohad on kadunud, tööpuudus on suurenenud katastroofiliselt, eriti just noorte hulgas, noortel on ajutised töökohad, palgad on väga väikesed, on väga suur Äh, emigratsioon, eriti just noored lähevad Portugalist ära, sest nad ei ole leidnud mingisugust ähm, tuleviku äh, väljavaadet Portugalis. kui me võtame Euroopa Komisjoni hiljutise teatise kahe tuhande neljateistkümnenda aasta novembris, siis seal räägitakse reformidest, mis on Portugalis läbi viidud ja neid tuuakse välja justkui tõhusate struktuurireformide näitena. Lissaboni strateegia viisteist aastat tagasi oli selline, et Euroopa Liidu liidrid ütlesid, et jõutakse täius, täieliku tööhõiveni. tsiteerin, äh, kahe tuhande kümnendal aastal jõuab Euroopa Liit kõige konkurentsivõimelisema majanduse äh, juurde, aga mitte midagi sellest ei ole toimunud, meil Portugalis on tööpuudus ja vaesus ajaloolisel tasandil. me oleme igasugused äh, piirid juba ületanud, tööpuudus on üle kahekümne kuue protsendi. kui me vaatame seda strateegiat äh, kakskümmend kakskümmend, äh, siis võib ütelda, et suured ettevõtted on samuti olukorda halvendanud seega on äärmiselt oluline nagu nendele poliitikatele lõpp peale eh, panna, meil peavad olema meetmed selleks, et sotsiaalne ühtekuuluvus oleks suurem ja et töötajate õigused oleksid paremini tagatud, aitäh! aitäh! nüüd annan sõna kolleeg Tsarinopoulosele Euroopa Parlamendist ja siis annan Marita Ulskogile juhtimise rolli üle härra juhataja. pärast Kreeka valimisi on tekkinud ka teistes riikides äh, debatt Prantsusmaal, Itaalias ja ka mujal. ka Ameerika Ühendriigid on justkui meie poole koondunud väga palju fonde läheb, fondide raha läheb äh, monopolidele, kui me vaatame seda Junckeri äh, investeerimiskava, siis kõik äh, huvitatud osapooled on nõus võtme küsimuses, strukturaalreformis, ettevõtete maksude alandamine, aga rahvamaksud justkui kodanike maksud suurenevad. mida me siis tahame nende poliitikatega saavutada, paindlikkust äh, tööjõuturul või mida? seda ütleb Euroopa poolaasta ja strateegia kakskümmend kakskümmend. Need programmid, memorandumid, äh, need äh, päästeprogrammid on siin välja joonistatud. Kreeka uus valitsus on samuti tegutsema asunud ning äh, neil on väga palju erinevaid probleeme Euroopa Liidus, aitäh! Thank you uh,, I will give the suur tänu! sõna saab härra Paolo Guerreri Itaaliast. suur tänu! me peaksime aru saama sellest, et ühtegi eesmärki ei ole tegelikult Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia täitnud. ja tõepoolest äh, on sellel kindlasti mitmeid põhjuseid, aga me ei tohiks kindlasti ka mitte varjata seda, et selle strateegia rakendamises on tehtud väga palju vigu. nii et ma arvan, et nüüdne selle strateegia ülevaatamine peaks aitama meil seda strateegiat täiesti radikaalselt äh, üle vaadata. eriti selles osas, kuidas Euroopa poolaastat ja Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiat kokku viia. praegu on need kaks ole-, olnud, äh, käinud eri radu. selles vallas on muidugi võimalik ka selle semestri eesmärke äh, üle vaadata, eriti kui me tahame sellist strateegiat luua ja tõsimeelselt luua, mis äh, räägib sellest, et äh, kasv peab olema investeeringutel rajanev. mida siis võiks üle vaadata? esiteks, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend äh, sisuliselt. selge on see, et eesmärkide püstitamine Euroopa Liidu tasandil ning nende viimine reaalseteks tegudeks rahvusriikide tasemel ei ole töötanud nii nagu vaja. mida siis võiks teha, on see, et püüame tagada eesmärgid vastavalt äh, sellele, et Euroopa Liidu tasandil oleks rohkem majandusintegratsiooni ja oleks mingisugused üle-euroopalised eesmärgid, mis oleksid ka rohkem kui lihtsalt äh, rahvuslike eesmärkide summa. ja selles vallas on väga selge, et äh, näiteks taristu Euroopa ülene taristu on väga oluline eesmärk mis võiks olla uue strateegia sisu. edasi, selle strateegia juhtimine, mis on olnud tegelikult alati Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia väga nõrk osa, ülevaatused kasutajate poolt ja nii edasi, kõik strateegia meetodid ei töötanud, ei töötanud sellepärast, et väga suur lõhe oli just äh, selle lähenemise ning äh, stabiilsuse kasvupakti ja Euroopa äh, poolaasta stabiilsuse vahel. nii et selles vallas on väga oluline püüda need kaks ühte viia. ja väga oluline on ka siinkohal, et iga-aastase kasvu, majanduskasvu analüüsis teeks komisjon konkreetset äh, Äh, suunised näitaks välja, kus on edasi mindud, kus on puudujääke Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia äh, vallas. siiamaani pole seda juhtunud. ja kolmandaks, äh, kui me tahame, et majandusjuhtimine kui selline üle vaadataks, siis on vaja ka ümber positsioneerida kogu strateegia Euroopa Liidu poliitika kontekstis. ja siin on muidugi ka lõhe selle vahel äh, Euroopa äh, uued reeglid Euroopa Komisjoni tasandil ühest küljest ja teisest küljest pikaajalised eesmärgid ja need kaks äh, tasandit on olnud praegu väga eraldiseisvad. nii et vaatame üle sisu, vaatame selle strateegia juhtimise üle ja siis positsioneerime selle strateegia Euroopa poliitika südames teisiti, need oleksid kõik võimalused tugevdada Euroopa Liidu tasemel jälle majanduskasvu. Uh, nii, nüüd annan sõna proua Gretule Rumeeniast. suur tänu, head kolleegid. eesmärgid võivad olema, olla head aga loomulikult nende saavutamine on hoopis teine lugu. eelmisel korral meie kohtumisel Roomas esimese päeva jooksul, terve päeva, rääkisime me sellest, kuivõrd ohtlik on riigivõlg ja kuidas peaks ennetama seda, et meie valitsused võtavad uued võlad endale kaela. teise täispäeva jooksul püüdsime me leida lahendusi öö, äh, sellele, kuidas erasektor saaks võtta võlgu juurde ja kust me raha selleks saaksime. ja järeldused on väga ühesed, on halvad võlad ja on head võlad. nüüd on aga toodud sisse uus idee, on halvad investeeringud, äh, avaliku sektori otseinvesteeringud, mida peaks vältima, sest äh, me tegeleme fiskaalse konsolideerimisega ja teisest küljest äh, erasektorist tulevad investeeringud, mis kasutavad avalikku raha investeeringuteks. tegemist on äh, ideoloogiapõhise lähenemise ja mitte majanduspoliitikaga. ideoloogial kui sellisel pole midagi viga, aga see on toonud väga väikeseid tulemusi. minul on küsimusi, küsimused, mikspärast Euroopa poliitika tegijad äh, lükkavad tagasi avaliku sektori otseinvesteeringud ning ka seda, kuivõrd oluline on äh, nõudlust suurendada ja majandust taaskäivistada läbi äh, tarbimise näiteks, et oma eesmärke täita. suurem nõudlus tähendaks seda, et äh, finantsturgude usaldus kasvaks kohe, aga kahjuks parlamentide ja valitsuste tegevus selles osas on vaja kohe härra Berenski saab järgnevalt sõna Bulgaariast, kes on Euroopa Parlamendi liige ja teil on sõna. suur tänu. head kolleegid. Barroso komisjoni avalduses, mis tehti eelmise aasta märtsis, äh, on selgelt kirjas et kui minevikus et kui minevikus oli Euroopa Liit kas äh, masinaks või mootoriks, mis konvergentsile üles kutsus, siis kriisi käigus ei ole enam asjad nii, väga selgelt on näha, kuidas erisused suurenevad erinevate liikmesriikide vahel ning ka tegelikult liikmesriikide sees Euroopa Komisjon ütleb samas tekstid, et nad äh, püüavad äh, selle strateegia üle vaadata, äh, et avalik kuulamine toimub ning see toimuski tegelikult eelmise aasta lõpus ära. nii et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal saame me rääkida sellest protsessist ja ülevaatamisest nii, et me saame oma poliitika eesmärgid uuesti defineerida mind üllatas äh, toonased väljaütlemised äh, komisjoni poolt, sest komisjon ütles, et palju on vaja ära teha ja seepärast lükatakse see protsess edasi. aga äh, härra proua esimees, kuidas on võimalik siis planeerida oma investeeringuid ja teisi poliitikaid, ilma et komisjon teab samas, mis on siiamaani aset leidnud strateegia elluviimisega ning milliseid uuendusi tegelikult vaja on ja veelgi enam, ma usun, et Euroopa Komisjon on äh, tegelikult kuldse võimaluse käest lasknud. et selle parlamendi äh, äh, ülevaatuse periood ning rahvusriikide parlamentide sama paralleelne protsess oleks integreeritud äh, rahvuslike programmidega, mis selle strateegiaga seoses vastu võeti. ning nii oleks võimalik äh, tegelikult koordineeritud äh, teemadega edasi minna ja selle strateegia rakendamise teise faasi hoopis tõhusamalt suhtuda. Need probleemid, mille komisjon välja on toonud oma raportis, on tegelikult, näitavad, kuivõrd sügavad on need probleemid. siin räägitakse tegelikult kõige olulisemast probleemist, demograafia probleemist, elanikkonna vananemisest, mis toob kaasa igasuguseid järelmeid nii sotsiaalsele turvalisusele, tööhõivele ja nii edasi. ning veelgi sügavam sotsiaalne probleem oleks ebavõrdsuste suurenemine äh, Euroopa ühiskondades. väga suur äh, lõhe on nende vahel äh, ühiskonnas, kes teenivad väga palju ja need, kes on väga vaesed kokkuvõttes tahaksin ma öelda, et ma olen täiesti veendunud selles, et Junckeri komisjon ei tea tegelikult, mida ta peaks tegema praegu, sellel ei ole soovi ja tahtmist probleemide lahendamisele kaasa aidata, püütakse lihtsalt leida lühiajalised lahenemised, lahenemised ja näidata, et midagi tehakse. aitäh! suur tänu, härra Berinski, nüüd annan sõna Pervanš Peressile, kes on Euroopa Parlamendi liige. aitäh, proua juhataja Euroopa poolaasta kohta ütles äh, Andres Schwab juba väga hästi ära, ta rääkis, et meil tuleb siseturg lõpule viia. ma tahaksin rääkida mõnest aspektist, millest Junckeri plaanis ei ole räägitud, sest äh, Junckeri äh, plaanis räägitakse sise to-, sealt on puudu see siseturu element, aga see on äärmiselt oluline. kui vaatame investeeringuid äh, pikaajalises perspekti-, perspektiivis, siis äh, näiteks äh, kütuse hind on siinkohal väga oluline. rohelisele majanduskasvule üleminek, aga kui söe hinda ei ole siin arvesse võetud, siis me peaksime ka see süsi-, söe hinna ülevaatamise siia kaasa. mis puudutab digitaalmajandust ja digitaalturgu, siis on Junckeri plaani juures üks aspekt äärmiselt oluline. ma loodan, et koos siseriiklike parlamentidega saame me koos tegutseda. milleks seda vaja on? kui meil on väga suured äh, investeeringud, mis lähevad äh, digitaalmajandusse, siis see, need investeeringud lähevad äh, ainult ühte ähm, ühte suunda ning äh, Amazon, Google ja Facebook saavad sellest kasu, aga meil peab olema selline majanduskasv ja investeeringute plaan, mis võtaks digitaalturu äh, puhul arvesse tavainimesi, tavakodanikke ning lõpetuseks äh, ma võtan kokku, ma tahaksin tänada meie kolleegi Bundestagist härra Sarasani selle toe eest, mis ta osutas mõningatele ettepanekutele, mis on äärmiselt olulised selleks, et demokraatia jääks alles Euroopa poolaastaseks, meil oleks kaasotsustusõigus majanduskasvu osut-, puudutavates küsimustes ning ähm, ja mis puudutab iga riigipõhiseid ähm, soovitusi, siis sellele pea tuleks ka mõelda. The... suur tänu, proua Peres, annan sõna äh, härra Neofitule Küprosest, Küproselt. Teil on sõna. suur tänu, proua esinaine. me räägime siin täna, kuidas majanduskasvust üle saada ja me oleme kõik päri sellega, et ainuke lahendus on majanduskasv ning eh, president Junckeri miljardite suurune investeeringute pakett on selles osas väga oluline ning samas ka EKP otsus äh, kvantitatiivse lõdvendamise suunas. Äh, samas aga me näeme, et sellest kõigest ikka ei piisa. majanduskasv äh, vabas turumajanduses, nii nagu Euroopa majandus on, on võimalik saavutada ainult läbi erasektori investeeringute. ja siinkohal unustatakse ära, me ei räägi tegelikult äh, minu arust kõige olulisemast probleemist, mis praegu Euroopas on. juba aastaid. on Euroopa majandus kaotanud äh, konkurentsivõimest, me ei ole enam konkurentsivõimelisemad ning äh, seetõttu ei ole ka investee-, investorite poolt väga suurt huvi. selleks, et seda äh, konkurentsi jällegi teravdada ja paremaks muutuda, on vaja mõelda nende probleemide peale, millega me siin Euroopas täna silmitsi seisame. Euroopas on liiga palju võlgu, inimesed vananevad ning Euroopal on vajaka ka energiaressurssidest. ja samal ajal äh, tekitavad muret energiajulgeoleku küsimused ja lõpuks äh, on Euroopas ka see probleem, et väga palju tööstust kolib Euroopast minema, äh, samal ajal aga äh, on meil juba kaotatud lahing ette digitaalses ühiskonnas. kui me oma konkurentsivõimet ei taasta Euroopa majanduse jaoks, siis me räägime majanduskasvust või majanduslangusest pikemalt kui lihtsalt nendel aastatel mina tulen riigist, kus, millele rakendati väga tugevat kärpeprogrammi, aga ma ei usu, et majanduskasv on võimalik saavutada ainult sellise poliitikaga. ma arvan, et ainukene võimalus on tagada seda, et Euroopa äh, majandus oleks konkurentsivõimeline ja sellepärast peab olema meie äh, majandamine ka korralik järgnevalt saab sõna Ines Suver, Portugali mm, ja Euroopa Parlamendi liige. suur tänu. üks temaatikatest, mis on meie jaoks kõige murettekitavam ja millest peab rääkima, kui me üldse töökohtade loomisest siin kõneleme, on olukord, milles elavad täna Euroopa tooli, töölised. kui me vaatame Euroopa Komisjoni enda uuringuid, ja näiteks uuringuid minu enda koduriigis, aga see ei ole ainult Portugali enda probleem, siis kui te vaatate nende töötajate arvu, äh, kes on palgavaesed, äh, kasvab. Äh, me räägime investeeringute plaanist, aga küsimus on, miks on investeeringute kava kui sellist vaja? selge, investeeringud toetavad majandust, seda jah, aga meie eesmärk, lõplik eesmärk on inimeste heaolu. küsimus on, kas see kõik, mida me teeme praegu, panustab inimeste heaolule. me näeme, et et tegelikult selles plaanis ei ole ühtegi garantiid, et tagada, et töökohti üldse luuakse. nii et ei räägita siin alalistest äh, äh, jätkusuutlikest töökohtadest, eh, kus on ka töötajatel omal õigused. muidugi räägitakse siin eh, taristu investeeringutest, energiataristu, transporditaristu ja nii edasi, suured investeeringud, mis kindlasti eraettevõtetele kasuks tulevad, eh, kes praegu oma rahastamiskavasid läbi mõtlevad. aga pärast kõiki neid planeeringuid, kõiki investeeringuid, kas need on jätkusuutlikud töökohad, kas see lahendab inimesele probleemid, kes ei ole täna äh,, ei ela täna rikkuses, elavad allpool vaesuspiiri. Äh, minul on äh, paar konkreetset küsimust, mis iga-aastase majanduskasvu analüüsist äh, johtuvad. kaks lauset on siin kirjas, millest võiks küll mööda vaadata, aga ma arvan, et need mõjutavad inimeste elusid väga oluliselt. kui Euroopa Komisjon ütleb, et me peame investeerima ja investeerida tuleb heaoluteenustesse ning äh, sissetulekute asendamisse, siis äh, et luua tuleks siin äh, töötajate aktiveerimise teenuseid ja nii edasi, siis küsimus on minu poolt nüüd, et mida me tahame sellega luua, kas me tahame siin mingisuguseid praktikume ja töövarju võimalusi suurendada, mida siis tähendab see töökohtade aktiveerimine tegelikult? see ju tööhõive probleemi kui sellist ei lahenda kui me püüame teha seda, mis tänaseni on tehtud, ehk lahti lasta äh, haldusstruktuuridesse tuhandeid inimesi ja siis neile antakse lihtsalt praktikumikohad äh, või neid asendavad praktikandid, äh, siis me süvendame töötuse probleemi ja samal ajal suurendame seda, et töökohad on ohus ja et meie töötajad on palgavaesed nii et ma tahaksin küsida komisjonilt, kas ei, on tõsi see, et ebastabiilsete töösuhete rajamiseks ei tohiks ühenduse rahasid kasutada, kas see peaks olema mitte põhimõte meie töös? ja veel üks küsimus. ma arvan, et täiesti lubamatu on see sekkumine äh, liikmesriikide siseasjadesse kollektiivlepingud nimelt. kollektiivlepingud peaksid kaitsma töötajate õigusi. mõte ei ole selles, et need peaksid aitama kuidagi äh, tööandjat. vahel me kuuleme siin äh, muidugi suuri sõnu äh, töötajate kvaliteedi parandamiseks, aga samal ajal muidugi nõutakse ka paindlikkust ja kollektiivsed lepingud õgvendatakse seevõrra ära. komisjon tahaks ma teada, mis on nende huvi ja mis on nende äh, eesmärgid uh,? The... suur tänu. ja nüüd äh, eelarvekomisjoni esimehele härra Altšile sõna, palun. aitäh, äh, proua juhataja ma tahaksin teid hoiatada erinevate kimääride eest. mulle tundub, et Lissaboni strateegia ähm, jah kukkus läbi ja meie valitsusjuhid ja riigipead võtsid selle strateegia küll vastu, aga need välja kuulutatud eesmärgid ja tegelikult teod, te-, teod, mis, tegevused, mis valitsused pidid tegema, kuidas need olid omavahel vastuolus ja praegusel hetkel on samasugune olukord Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia puhul. meil on väga kenad sõnad. härra Kadanen ütles, et Junckeri kavaga on võimalik väga palju uusi töökohti luua, aga tuletagem nüüd meelde, siis kui euroliikvele läks, leiti, et Euroopa Liidust tuleb maailma kõige suurem heaoluriik, aga praegu, heaolupiirkond, aga paraku näeme, milline see olukord praegu on peab ütlema, et juhtimine puudub täiesti ning ähm, euroalas on väga palju ebavõrdsust, euroala on olnud esimene ohver selles kriisis ja see kriis äh, kestab juba kümmekond aastat. kuidas me nüüd seda reaalsust hindame? tahan välja tulla kahe märkusega. täna hommikul oli meil komisjoni koosolek, kus räägitati äh, maksmata arvetest Euroopa Liidul on väga suur võlakoormus ja ta ei pea kinni oma kohustustest, ettevõtted sa, osapooled saadavad äh, oma arved Euroopa Liitu, aga Euroopa Liit neid kinni ei maksa. komisjon ütleb, et raha ei ole ja niimoodi ongi see võlg kogu aeg muudkui suurenenud. kuidas nüüd äh, selle olukorda lahendada ja kuidas teadlikkust tõstva valitsuste hulgas, äh, kui me vaatame praegu aastat kaks tuhat neliteist, siis meil oli olukord, et Euroopa Liit äh, sai trahvi umbes viis miljardit aastat ja meie arvasime, et see viis miljardit äh, läheb maksmata, kõige varem äh, maksmata jäänud arvete kinnimaksmiseks, siis need trahvide näol saadud summad. aga see viis miljardit eurot oleks pidanud olukorda äh, Äh, justkui niimoodi äh, muutma. Need äh, maksmata arved on tegelikult juba riikide eelarvetes sees ja härra Juncker, mina teen oma ettepaneku, et kui te hakkate liikmesriikide iga-aastaseid ähm, eelarved ja asjade seisu üle vaatama, siis tuleb sinna lisada kõik see, vastutuskoorem, mis tegelikult liikmesriikidel on, see on natukene võib-olla liiga julge samm, aga seda tuleb teha. mis puudutab kaks tuhat viisteist, kahe tuhande viieteistkümnendat aastat, siis äh, Euroopa asjade komisjoni esimees Poolast ütles, et äh, et äh, näiteks Euroopa Liidu eelarve äh, Äh, ei ole aidanud kaasa äh, osadel liikmesriikidel jalule saada. see majanduse kasv äh, on tekkinud ikkagi liikmesriikide enda eelarvete kaudu. ning nende riigieelarvete abil peaks vaatama, seda, mis toimub, seda võrdlema siis sellega, mis toimub Euroopa Liidu eelarves. liikmesriikide ministrid kõik lubavad võidelda tõhusalt äh, kriisiga ja tööpuudusega ja mis puudutab omavahendeid, siis mina tahaksin öelda, et me ootame kannatamatult poolt äh, Monti töörühma järeldusi, aga mulle tundub, et ega nende järelduste tegemine väga lihtne ei ole. ja me peame äh, tegema koostööd riikide parlamentidega, seda väga kiiresti halduslikes ja fiskaalküsimustes on väga palju erisusi liikmesriikides ja see viib selleni, et ähm, et antud küsimuste puhul me ei mõista üksteist ja nüüd, mis puudutab sööt ja söömaksu Euroopa Liidu piiri ülestes äh, tehingutes, siis äh, ka see maksude kogumine võiks aidata kaasa äh, liikmesriikidel lahendada see maksmata maksu, maksete küsimus majanduspoliitikat äh, saadab edu ainult Euroopa Liidu eduka juhtimise äh, teel, aitäh. Thank you, I'll give the floor. suur tänu. annan sõna Kostas Mavridisele Küproselt, palun, teil on sõna. tänan kõigepealt, mis puudutab Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat. selle strateegia sisu ei äh, puuduta ju ainult ühte majandusmudelit ega ühte sotsiaalmudelit, vaid äh, mõlemad on sellised, mida tuleb siin arvesse võtta, nii et strateegia peab olema nii majanduslik kui ka sotsiaalne. teiseks äh, strateegia pandi paika omal ajal, kui valitsesid hoopis teistsugused tingimused. vahepeal on meie Euroopa perekonnas suured muutused äh, aset leidnud. eesmärgid, nagu on ka õigusega öeldud, ei ole veel saavutatud. tahaksin esitada meile kõigile küsimuse, kas keegi võib siin kindlalt väita, et äh, majandus ja sotsiaalpoliitilised eesmärgid oleksid järgmistel aastatel saavutatavad. ma arvan, et me võime üsna ühtselt väita, et need ei ole saavutatavad. Ameerika Ühendriigid langesid kriisi varem kui meie ja kuidas siis on olukord ikkagi selline, et nende olukord on praegu oluliselt parem kui meil, me võime loomulikult siin tundide kaupa arutada, aga tuleb tõdeda, et neil on hoopis teistsugune makromajanduslik poliitika. meie üritame endiselt äh, järgida sedasama poliitikat. Äh, meil on kogu aeg need ühed ja samad äh, seisukohad. no nüüd Junckeri investeerimispaketist. selge on see, et ilma avaliku sektori rahata me kriisist välja ei tule ja see on täiesti õige, aga tahan tähelepanu juhtida ka sellele, et äh, me ei peaks ju äh, osades riikides tõesti äh, päris hädaorgu langema, enne kui võtame vastu muudatused. kas me tõesti pidame nii, pidime nii kaugele jõudma, enne kui me aru saime, et troika kuulub minevikku ja see tuleb asendada Euroopa Liidu institutsioonidega? Aiden Hayden from Aiden Hayden Iirimaalt, palun. Thank you very much, chair um,. I would like to say. tänan, esinejana. suur tänu, et ma saan sõna sel teemal. kaks tuhat kakskümmend strateegia ülevaatamine leiab aset äh, täiesti õigel ajal. me peame siin tähelepanu juhtima rohkem aspektile, mis on seotud äh, piirkondadega. praegu on see strateegia võtnud sellise lähenemise, et äh, üks ähm, strateegia sobib kõigile, aga me peaksime lähenema regioonidele individuaalsemalt, et äh, vältida seda, et meil lõhed ähm, järjest suurenevad. näiteks äh, Rumeenia esindaja mainis seda, kuivõrd madalad on Rumeenias palgad võrreldes muude Euroopa piirkondadega tundub, et selliste erisustega ei arvestata piisavalt selles strateegias. kaks tuhat kakskümmend ähm, ei jõua eesmärkidele, kui see on selline ülevalt alla suunatud strateegia, mitte alt üles. me peame rõhuma rohkem osapoolte koostööle ja partnerlusele. eriti just vaesuse vähendamise valdkonnas äh, on see strateegia olnud väga nõrk riike. meil on vaeseid rohkem kui strateegia alguses. meil tuleb äh, võtta sidusad eesmärgid vaesuse vähendamiseks. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad neid äh, samme tõsiselt võtma. lõppkokkuvõttes, kui me räägime vaesuse teemadest, siis äh, tööhõive on loomulikult see, millest me ei saa üle ega ümber. töökohtade loomine on parim viis edendamaks sotsiaalset kaasatust ja vähendamaks vaesust nii komisjonides kui ka eelnevalt äh, üldarul, arutelul me toonitasime, et äh, tähtis on pöörata tähelepanu, milliseid töökohti luuakse, et need äh, oleksid kvalitatiivsed töökohad ja et ei oleks tegemist sotsiaalse dumpinguga. me soovime jätkusuutlikkust äh, niimoodi, et äh, töökohtade loomine mõjutaks positiivselt äh, kogu seda valdkonda segadusse ajav on äh, see, et härra Juncker ütles, et äh, investorite poolt riskantseteks äh, tembeldatud riigid on äh, plaani rakendamisel äh, prioriteetsed, aga samas see plaan keskendub äh, nendele projektidele, mis äh, oleksid tulutoovad, siin on vastuolu, kui me nüüd räägime siin strateegiast kaks tuhat kakskümmend, siis see peab olema investeeringute keskmes. meil tuleb projekte hinnata sellest lähtuvalt, kuivõrd need projektid aitavad kaasa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamisele ja kindlasti tuleb tähelepanu pöörata Euroopa perifeersetele piirkondadele. oluliseks kriteeriumiks peaks investeerimisstrateegias olema kindlasti ka heade kvalitatiivsete jätkusuutlike töökohtade loomine. aitäh! tänan. proua Figureidu Portugalist, palun. härra Figureidu, palun. proua esineja, lugupeetud äh, parlamendisaadikud. oleme öelnud, et äh, Euroopas saame me midagi saavutada siis, kui meil on äh, piisavalt usaldusväärsust see puudutab äh, konkreetselt ka arveid, makseid, kohustustest kinnipidamist. Äh. oluline on äh, mitte ainult jälgida kulusid, vaid hinnata tööturu struktuuri, pöörata tähelepanu ähm, võrdõiguslikkusele. Portugal on läbi viinud mitmeid reforme, sealhulgas tööhõivereformi, avaliku sektori reformi, reformi ja mis puudutab nüüd neid äh, reforme, siis äh, indikaatorid on olnud positiivsed, eriti seoses ähm, tööhõivega. kohandumisprotsess äh, toi, tõi loomulikult endaga kaasa selle, et tööhõive ähm, langes, töötus tõusis kuni kaheksateist protsenti või kaheksateistkümne protsendini praegu on meie tööhõive tase umbes sellel tasemel, kui kadunud üheteistkümnendal aastal, mil me palusime rahvusvahelist abi ja mil algas kohandumine. loomulikult on olukord endiselt väga murettekitav, aga tähtis on siiski see, et tööpuudus on äh, langenud ja on loodud uusi töökohti. on tehtud ettepanekuid kohandumist leevendada, on välja pakutud teatud sotsiaalne nullprogramm, nii et ükski portugallane ei äh, jääks ähm, protsessist kõrvale. aga kui võidelda vaesuse vastu niimoodi, et keskendutakse ainult sellele, midagi muud ei tehta, siis äh, see ei vii ka kuhugi. Portugal valis äh, reformide paketti täiesti äh, teadlikult. me usume, et äh, Portugal peab aastaks kaks tuhat kakskümmend kindlasti leidma vajalikud sotsiaalsed vastused, jätkusuutlikud vastused. me loodame, et äh, Portugal äh, saab olema konkurentsivõimelisem riik, jätkusuutlik riik riik, kus inimesed panustavad innovatsioonile, arendustegevusele ja kus me ei investeeri niivõrd äh, infrastruktuuri nagu seni, kuivõrd just inimressurssi eriti puudutab see just jätkusuutlike töökohtade loomist. väga oluline tööhõivest rääkides on noorte inimeste tööhõive tagamine, et äh, meil oleks solidaarsem, parem ja võrdsem Euroopa. suur tänu, järgmisena kolleeg Samradik äh, Tšehhi Vabariigist, palun. tänan, esineja, daamid ja härrad sarnaselt äh, eelkõnelejatele tahtsime midagi öelda komisjoni presidendi Junckeri investeerimisplaani kohta. täna hommikul me sellest juba rääkisime ja ka nüüd ähm, tullakse selle teema juurde tagasi. me räägime siin kolmesaja viieteistkümnest miljardist eurot, aga reaalsuses on meil olemas kakskümmend üks miljardit ja loodetakse võimendusefektile. küsimus on selles, kas see võimendus rakendub või mitte selliselt, nagu soovitakse. meil on väga ambitsioonikad eesmärgid ka keskkonnakaitse valdkonnas. ka seal on vaja suuri investeeringuid. lisaks on meil ambitsioonikad eesmärgid taastuvenergiate toetamise vallas. samuti tuleb mainida töötajate õigusi ja tarbijate õigusi. Need on kõik valdkonnad, mis vähendavad meie konkurentsivõimet võrreldes teiste maailma piirkondadega, eriti võrreldes Hiinaga. meil on Euroopa Liidus majandusprogrammid, mis peaksid võimaldama pidevat majanduskasvu ja heaolu. ja nüüd äh, juba mõnda aega kuuleme me järjest äh, tihedamini äh, selliseid arvamusi, et äh, need eesmärgid on põhimõtteliselt sellised, mis toovad meile kaasa suure võlakoorma tulevikus suur tänu. meil on nüüd natukene aega veel üle sõnavõttudeks, nii et võime teha vaba mikrofoni vooru. kas on veel keegi, kes soovib sõna saada? meil on vaba mikrofon, lihtsalt äh, andke märku, et te soovite sõna elisa ferreira Elisa Ferreira, palun. suur tänu. ma arvan, et see arutelu, mis meil praegu toimub, on väga oluline, aga tähtis, aga me peaksime olema ettevaatlikud äh, verbaalselt. juhin äh, sellele tähelepanu, kuna kriisi ajal ja pärast äh, kriisi oleme me pidevalt kasutanud selliseid sõnu nagu äh, struktuurireformid, majanduskasvu sõbralik kohandumine, majanduskasvu ja tööhõive kohandumisstrateegia, agenda kaks tuhat kakskümmend. me ei räägi nende mõistete sisust samas nii et kui me soovime astuda dialoogi siis äh, peaks olema väga selge, mida me nende mõistete all mõtleme. kui me räägime strateegiast kaks tuhat kakskümmend, siis see on tegelikult osaliselt äh, soovmõtlemine. riigid, kes peaksid rohkem investeerima, et edendada majanduskasvu, konvergentsi, et tulla kriisist välja, neile ei anta eelarvepoliitikas ähm, mänguruumi, et nad saaksid investeerida just nendes valdkondades. nii et me räägime muudkui äh, eesmärkidest kaks tuhat kakskümmend ja majanduskasvu sõbralikust kohandumisest, aga reaalmaailmas me tegevusruumi riikidele ei anna. seega me peaksime olema väga ettevaatlikud, kui me räägime riigipõhistest soovitustest. kui äh, Euroopa Komisjon räägib äh, riiklike parlamentidega või Euroopa Parlamendiga nende soovituste sisust, siis äh, kõik see soovmõtlemine mida me seal mainime, see peab kajastuma ka reaalsuses ja arvudes. kui liikmesriigid peavad vähendama defitsiiti, vähendama investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, taastuvenergiaallikatesse, haridusse ja paljudesse teistesse valdkondadesse, siis ei saa öelda, et me kohandume, pidades silmas eesmärke kaks tuhat kakskümmend. me peame nendes aruteludes olema tõsised, realistlikud ja peame olema ettevaatlikud nendes mõistetes, mida me kasutame. me ei tohi leppida kokku milleski, mida on võimalik tõrgendada erinevate kõnelejate poolt erinevalt. lõpetan äh, kommentaariga, mida me peame kindlasti tulevikus äh, silmas pidama milline on see mänguruum eelarvepoliitiliselt, mis jääb riikidel pärast kohandumist alles, et vastavaid investeeringuid teha. ja teisalt, kui me räägime uuest Junckeri investeerimisplaanist, siis kui me hakkame sellega stimuleerima konvergentsi ja kui on mingi element, mis aitab äh, vähim arenenud äh, piirkondadel edasi liikuda, siis äh, see oleks soovitav või keskendutakse hoopiski vähem riskantsetele projektidele vähem äh, riskantsetes riikides. nii et selle kommentaariga lõpetan ja suur tänu mulle sõna andmast, aitäh! Thank you uh...! tänan! rohkem sõnasoovijaid ei ole siiski, palun ähm,, kolleeg, kes istub kohal üheksakümmend üheksa. Äh, Czech Republic. Karl Figlare Tšehhi parlamendist. suur tänu. reageeriksin millelegi, mida täna mitu korda mainiti. täna võis kuulda mitu korda seda, et lõhe vaeste ja rikaste vahel kasvab järjest suuremaks investeeringud peaksid loomulikult äh, looma uusi töökohti, aga uuem statistika näitab, et äh, inimesed, kellel on töökoht, ei tule tingimata vaesusest välja. see on väga halb uudis tulevikku silmas pidades. kui me investeerimisplaaniga edendame majanduskasvu ja arengut, äh, siis äh, see tõesti ei pruugi ära kaotada seda vaesuse lõksu probleemi. nii et me võime küll saavutada majanduskasvu, aga samas äh, vaeste ja rikaste vaheline lõhe muudkui suureneb. nii et ei ole kasu ainult äh, sellest, kui me edendame konjunktuuri ja saavutame kõrgema äh, majanduskasvu. inimestel, kes töötavad, peab olema ka teatud elustandard ja seda ei ütle ju mitte ainult mina, vaid sama meelt olid ka mitmed teised kolleegid täna. nii et majanduskasvu loomine on üks asi, aga see ei lahenda teist probleemi ära. suur tänu. meil on olnud äh, väga pikk ja huvitav päev täis arutelusid. ma tänan teid kõiki panuse eest. ma annan nüüd sõna härra Roberto Gualtierile majanduskomisjoni esimehele, kes teeb omapoolse kokkuvõtte sellest, mida me täna rääkisime. palun. suur tänu, Marita. ma usun, et meil oli väga viljakas ähm, parlamentidevahelise kohtumise esimene päev. me lõpuks oleme jõudnud äh, lõpule nende metodoloogiliste aruteludega, et miks meil on vaja parlamenditevahelist koostööd, äh, kuidas me peaksime seda tegema, mida selline arutelu võib meile anda ja mida mitte. nüüd äh, me oleme need arutelud selja taha jätnud ja oleme keskendunud sisule, teemadele, sellistele teemadele, mis on olulised. praegusel hetkel ja mis on äh, omavahel seotud. Euroopa poolaasta, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, majandushaldusraamistik me oleme esitanud küsimuse, kas Euroopa Komisjoni poolt äh, pakutud äh, majandusstrateegia aastaks kaks tuhat viis on sobiv. me oleme küsinud, äh, kas see on kooskõlas meie pikaajaliste eesmärkidega ja kas meil on vaja see üle vaadata, arvestades seda, milline on praegune olukord ja meie pikaajalised eesmärgid. me oleme pööranud tähelepanu sellele, kas äh, meie käesolevad äh, majandushaldusvahendid on piisavad, kas me saame tõhusaid tulemusi? Juncker ütles, et Euroopa Komisjon on nagu majandushaldur. nii näeb tema komisjoni. nii et äh, me arutlesime siin teemade üle, mis on omavahel tihedalt seotud ja me ei ole siia kokku tulnud selleks, et meil oleks ühtne seisukoht, meil on loomulikult nendel teemadel erinevad seisukohad, aga faktide osas me ei saa olla eriarvamusel, sellepärast et faktid ja arvud on väga selged. asepresident Katainen tõi välja konkreetsed faktid näiteks selle, et paljud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid äh, on saavutamata, eriti just tööhõive valdkonnas, teadus-arendustegevuses, äh, vaesuse vähendamisel, nii et äh, neid eesmärke me ei saavuta. teiseks, ma ei pea siin nimetama arve, tööpuuduse kohta, investeerimislünga kohta, Euroopa Komisjon tõi need arvud välja viisteist protsenti on vähenenud investeeringud kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat neliteist. me kõik teame, kui äh, kurb on see, kui me võrdleme oma töötuse määra USA ja Jaapani omadega. meie SKT areng pärast globaalset kriisi näitab äh, samuti, et pärast kahe tuhat ühteteist me arenesime paralleelselt USA-ga, aga siis tuli sisse suur erinevus ja meie oleme nagu teises äh, retsessioonis. ja paljud esitasid küsimuse, et äh, miks see nii on, see on põhimõtteliselt endale ise peale surutud majanduslangus, sellepärast et me ei ole valinud äh, õigeid poliitikaid alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast nii et äh, me ei suuda kokku leppida täpselt selles, et äh, kuidas ja miks, äh, et millised poliitikad ei olnud sobivad, aga mitte keegi ei saa väita, et meil on vaja uut lähenemist saavutamaks oma eesmärke, sest senine ei ole kuhugi viinud. Juncker tuli meie ette ja ütles, et meie oleme valitsus, ma ei soovi rääkida sellest haldamisest, governance, vaid ma ütlen valitsus, government. ühesõnaga, ütleme asjad lihtsalt välja ja Juncker ütleski asjad lihtsalt välja ja rääkis majanduspoliitika strateegiast, ta tegi ettepaneku ja ma usun, et meie parlamendisaadikutena peame seda ettepanekut analüüsima, peame sellele reageerima, ettepanek on lihtne minu arvates. see ettepanek äh, on äh, erinev võrreldes sellest, mida me oleme minevikus teinud, äh, ta pakub välja muutust. komisjon on ka teistmoodi valitud kui varem ja nüüd äh, Euroopa Komisjon on tulnud meie ette valitsusena, pakkudes välja majanduspoliitilist ettepanekut. kõigepealt investeeringute plaan loomulikult, sellepärast et meil on suur investeeringute lünk, teiseks meil tuleb kiirendada struktuurireforme ja kolmandaks, meil on vaja majanduskasvu sõbralikumat fiskaalkonsolideerimist. ja tuleb ähm, tõdeda, et äh, siin pööratakse rohkem tähelepanu ka sotsiaalsele elemendile, sotsiaalsetele aspektidele majanduspoliitikas, nii et siin on tegemist poliitilise ettepanekuga, mis äh, vajab ähm, tunnustamist ähm, sellisena, nagu ta on, kui poliitika on äh, seletatud laialt lahti kümnel leheküljel, siis ta ei ole selline lööv, antud juhul paari reaga on põhiline kokku võetud. nii et äh, jah, nii palju siis minupoolsetest äh, kommentaaridest nende kolme elemendi kohta, selle kolmnurga kohta nii-öelda. rääkisime sellest, kuidas muuta strateegiat äh, tõhusamaks ja meie roll ei ole mitte ainult kommenteerida, meie ei ole vaatlejad, äh, majandusteadlased, meie oleme parlamendisaadikud. meil kindlasti tuleb siin täita oma, oma rolli, me oleme ju mm, iseseisvad tegutsejad, me peame tagama, et see strateegia toimiks, et see oleks äh, tõhus ja sidus, nii tõhus ja nii sidus kui võimalik. niisiis, ähm, mida siis oleks meil võimalik teha, et see strateegia toimiks? kõigepealt esimene osa kolmnurgast, esimene hulk on investeerimisplaan ma ei taha siin detailidesse laskuda nüüd, aga selge on see, et on kaks elementi, kus me peaksime tegema koostööd Euroopa Parlament ja riiklikud parlamendid. meie vastutame selle määruse eest, millega luuakse fond ja loomulikult me peaksime üritama tugevdada plaani demokraatliku äh, kontrolli aspekte. sellele juhtis tähelepanu ka Marita Ulfskog. kindlasti tuleb tegeleda ka tundliku küsimusega ehk siis geograafilise tasakaaluga. see on keeruline. meil ei saa olla sellist plaani, mis jagab äh, investeeringud laiali äh, mingi valemi põhjal äh, mis lähtub äh, konkreetsetest riikidest, geograafilisest asukohast, aga mingi geograafiline tasakaal äh, peab äh, ka olema, samas nii, et need investeeringud oleksid üle-euroopalised. tähtis on, et liikmesriigid oleksid rohkem kaasatud sellesse fondi. nii et plaan peab olema tasakaalukas ja kontrollitav Euroopa Liidu tasandil ja siis äh, tuleb kutsuda üles liikmesriike investeerima sellesse fondi niimoodi, et äh, kõik ei sõltuks Euroopa Liidu eelarve raha võimendamisest. Äh, meil tuleb veel rääkida, kust see raha tuleb, see on loomulikult rohkem eelarvekomisjoni pädevuses. ka tähtis on, et riigid eraldaksid ka äh, oma vahendeid, äh, eriti arvestades sellega, et see, need summad ei lähe arvesse siis äh, defitsiidi arvutamisel. nii et neid teemasid me hakkame käsitlema homme, pöörame tähelepanu sellele, kuidas äh, konkreetselt äh, äh, seda plaani paremaks muuta. ja siis on äh, teine element, mis on loomulikult ähm, keerulisem majanduskasvu sõbralik äh, fiskaalkonsolideerimine. ma arvan, et äh, kui fiskaalkonsolideerimine ei ole majanduskasvu sõbralik, siis tegelikult äh, see ei toimugi, me peame muudkui võtma võlgu juurde, defitsiit muudkui kasvab. Elisa Ferreira täiesti õigusega juhtis meie tähelepanu sellele, et siin on tegemist mudeliga või probleemiga, millega me juba varem oleme tuttavad. meil peaks olema tõesti tõeline majanduskasvu sõbralik äh, fiskaalkonsolideerimine. ja nüüd ähm, teatises olid väga head äh, uudised paindlikkuse kohta, parem äh, tsükliga kohandumine, kindlasti on see äh, midagi sellist, mille tuleb tähelepanu pöörata. meil on olnud protsükliline lähenemine, tuleks võib-olla rohkem ka antitsüklilist lähenemist viljeleda. ühesõnaga, meil tuleb leida võimalus rakendada seda, mis on reeglites äh, kirjas tulles nüüd tagasi selle juurde, mida ütles kolleeg Bundestagist, et reegleid ei tuleks äh, rikkuda, siis äh, tuleb tõdeda, et äh, ka reeglite mitterakendamine on ju nende rikkumine. meil tuleb edendada struktuurireforme ja seni ei ole rakendatud äh, aastaid juba määruse artiklit äh, viis, võib-olla me rikume reegleid, sellepärast et kui seadusandlusesse on pandud see artikkel sisse ja samas seda ei rakendata, siis äh, võib tekkida olukord, et Euroopa Komisjon unustab ära teatud reeglid ja ei toime enam lihtsa maatriksi järgi tegutsemist, ei ole sellist majandusjuhtimist, nagu Juncker ütles, vaid ühesõnaga, meil on uus investeerimisklausel, meil on struktuurireformide klausel ja need mõlemad elemendid on väga olulised, et meil oleks majanduskasvu sõbralik fiskaalkonsolideerimine. loomulikult äh, on teatud äh, elemendid siin veel lahtised, osad kolleegid ütlevad, et investeerimisklauslid tuleks korralikumalt äh, rakendada ja kindlasti selles suunas ka liigutakse. ja kindlasti seda tehakse rohkemates riikides, mitte ainult mõnes. tähtis on ka see, kuidas äh, edendada produktiivseid investeeringuid ja kuidas panna järgnevateks aastateks kokku paremad riigieelarved. sellised ähm, eelarved, mis kasutavad seda klauslit äh, kõige paremini ära. riiklikud eelarved peaksid keskenduma investeeringutele ja samas on tähtis, et me oleksime fiskaalpoliitikas vastutus tundlikud. ja lõpetuseks nüüd struktuurireformidest. ma arvan, et äh, teatis on nüüd äh, juhtinud tähelepanu mitmetele riskidele, keerulistele probleemidele, mis on äh, seotud konvergentsi ja omandisuhete vahel. seni me oleme nendest parlamentaarses mõõtmes mööda läinud ja ma tervitan siinkohal kolleeg Sarasini ettepanekuid, me oleme suuresti nendega nõus selles valdkonnas, et kuidas riigipõhiseid soovitusi oleks võimalik muuta sidusamaks ja samal ajal ka demokraatlikumaks, nii et oleksid selgelt jaotatud pädevused Euroopale ja riikliku tasandi vahel ma arvan, et äh, siin mängib olulist rolli tõesti legitiimsus, nii et äh, meil oleks toimiv äh, majanduspoliitika, aga samas ka omanditunne, sest ilma selleta me ei saa edasi liikuda ja tuleb paika panna ka see, mida me mõistame üldse struktuurireformide all, millele me seda paindlikkust soovime juurde saada. ja nüüd äh, tööhõive reform, see ei ole ainult selleks, et äh, eelarveraha säästa, vaid, vaid siin on tegemist põhimõttelise struktuurireformiga, millele tuleb ka tulevikus keskenduda. ja nüüd ma jõuan lõppjärelduste juurde oleme kuulnud äh, päris häid kommentaare selle kohta, kuidas neid arutelusid äh, omavahel äh, siduda. lühiajalised perspektiivid, pikaajaline perspektiiv kaks tuhat kakskümmend. ma nõustun senator Kuljeriga selles osas, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja majanduspoliitika poolaasta peaksid olema omavahel tõhusamalt äh, seotud, me ei tohi neid kahte asja teineteisest täiesti eraldada. ja loomulikult äh, me peame äh, mõtlema järele sisu mitmete elementide üle, selle majandusjuhtimise üle. ja minu arvates on tõesti väga tark, et Euroopa Komisjon lükkas edasi strateegia hindamise, sellepärast et muidu oleks sellest saanud mingi bürokraatlik äh, Äh, lähenemine. me nüüd äh, oleme paika pannud uut strateegiat ja ma loodan, et me seekord majandus äh, taastumisel vaipa alt ära ei tõmba. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ümberkujundamine on paremini saavutatav tõesti, kui me teeme kõik koostööd Äh, ma tänan nende viljakate arutelude eest kõiki, suur tänu, et te tulite, andsite oma panuse. täna kell seitse me kohtume volinik Moskovitšiga, kes osaleb meie õhtusöögil. sinna tuleb kohale ka Martin Schulz, Läti parlamendi spiiker ning äh, homme toimub meil artikkel kolmteist äh, konverents ja siis äh, parlamentaarse nädala raames toimub meil ka teine parlamentidevaheline kohtumine, mis äh, keskendub teistele olulistele teemadele. nii et suur tänu äh, teiepoolsete panuste eest, kohtume õhtusöögil ja homme teisel päeval, aitäh!